mul on teile veel kurbi teadaandeid. üheksateistkümnendal detsembril suri meie kolleeg äh, Philip äh, Bradburn kuuekümne kolme aastasena raske haiguse tõttu. ta oli alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast äh, Euroopa Parlamendi liige ja need, kes seda tundsid, teavad, et ta esindas uhkusega äh, West Midlandsi piirkonda. ta alustas oma poliitilist karjääri üle kahekümne aasta tagasi ja ta töötas linnaplaneerijana ma olen äh, väljendanud kaastunnet juba tema lähematele kolleegidele, sõpradele ja teen seda siinkohal veel kord. Euroopa Parlament äh, ei unusta härra äh, Bradburni. kahekümne seitsmendal detsembril suri Leo Tindemans oma kodus Antwerpeni lähedal kui ta oli kaheksateistaastane, siis ta pidi põgenema oma koduriigist natside eest. see puudutas teda niivõrd sügavalt, et ta kogu oma elu pühendas rahu võitlusele Euroopas. ta oli äh, Belgia välisminister, ta oli Euroopa Parlamendi liige. esimestel Euroopa Parlamendi otsevalimistel äh, valiti ta Belgias Euroopa Parlamendi niivõrd äh, suure mm, häältesaagiga, et teda nimetati Belgia ajakirjanduses äh, Mister Euroopaks. Euroopa Parlamendi nimel väljendan ma kaastunnet äh, tema perekonnale, Leo Tindemans jääb meie mõtetesse alati ja palun mälestame mõlemat kolleegi leinaseisakuga